on väga hea, et praeguses kojas, et selles kojas me saame ka ükskord kiita ühte panka. suur tänu, härra Schmidt, sellega me oleme jõudnud selle teema arutamise lõpule, neljapäeval toimub hääletus ja nüüd me siis läheme edasi härra Skinneri raportiga, see puudutab eh, see puudutab kindlustuse tagastamise skeeme ja kõigepealt ma annan sõna eh, Äh, raportöörile. suur tänu, mina tegelikult esindan siin praegu eh, proua Skinnerit, kes on tegelikult raportöör ja kahjuks ta ei saanud äh, praegusel arutelul osaleda mul on väga hea meel, et ma saan rääkida kindlustuse tagamise skeemidest. ma tahan tänada kõiki variraportööre koostöö vaimu eest, mida nad näitasid üles selle teema käsitlemisel raport, mis puudutab kindlustuse tagamise skeeme, on koostatud selleks, et kaitsta tarbijaid maksejõuetuse eest kindlustusfirmades. tagatisskeemid, mis praegusel hetkel liikmesriikides kasutusel on, on väga erinevad, nad peegeldavad erinevusi liikmesriikide turgudel ning raport püüab praegusel hetkel tagada minimaalse ühtlustuse Euroopa tasemel. raport kutsub komisjoni üles koostama direktiivi, mis esitaks teatud miinimumstandardid mis on liikmes, mis lähevad käiku liikmesriikides eh, ja kaitsevad eh, kodanikke erinevate kindlustustüüpide puhul ning kutsutakse üles komisjoni viima läbi ka detailne mõjuhinnang, käsitlemaks erinevaid kindlustustüüpe, mida Euroopa Liidus kasutatakse, selleks et oleks ülevaade Euroopa kindlustusturust ning kutsutakse üles eh, looma ka ühtne eh, kaitsemudel, kui tegemist on maksejõuetusega. me palume, et komisjon eh, teeks selle töö antud valdkonnas ära. proua Skinner ütleb ka seda, et tema on valmis töötama komisjoniga tihedas koostöös ning pidama ka arutelusid erinevate ametitega Euroopas, kes selles vallas tegutsevad. suur tänu, nüüd proua Ford. suur tänu, palun andke edasi tänusõnad raportöörile tema töö eest ja ma tean, et härra Skinner tahaks, et oleks sidus piiriülene raamistik meil eh, kindlustuse tagamise skeemis ja ma tänan, et on kinni peetud subsidiaarsuse põhimõttesse tasakaalus on see ettepanek, aga ma ei hääleta siiski selle poolt, sest kaits-, kindlustuse kulud kasvavad igas riigis ja paljudes sektorites ja kindlustajad saavad eh, oma varaportfellilt vähem tulu, sest nad peavad ka solventsusnõuetest kinni pidama, aga samas nõuded on palju suuremad ja väga palju on ka pettust, pluss loomulikult see nimetatud gold plating, eh, nii veel üle pingutame igasuguste nõuetega liikmesriikides ja volinik eh, Reding on nad ka naisjuhtide debatti veel kaasanud ja see tekitab suuri probleeme nendele, kes on väikese sissetulekuga, eriti kui nad kindlustust tahavad. ja komisjoni ettepanek lisab kulusid ja tulu on sellest vähe. ootan ära, mida komisjoni et-, välja pakub täpselt selles valdkonnas, enne kui hakkan otsustusi langetama. mis kasu annab see, kui me tagame suurema tarbijakaitse kindlustuses äh, kui me tegelikult tekitame olukorra, kus ei saa enam kodanikud kindlustust võtta, sest see on liiga kulukas. ma tänan, proua Flas-, Flašikova-Benova. suur tänu, proua president. lugupeetud volinik, finantskriis on meile näidanud, et väga nõrk on eh, tarbijate usaldus sest väga vähe tegelikult hüvitatakse kindlustuskahjusid ja kindlustamise võimalusi peaksid tarbijad laiemalt ära kasutama. ja nad peavad, neil peab olema tagatud kindlustuskaitsega juhuks, kui kindlustusfirma läheb pankrotti, muutub maksujõuetuks. samas me teame, et hõlmatus on liikmesriigiti erinev ka liik kliente kaitstakse erineval tasemel liikmesriigiti, väga mm, eh, on erinevad kindlustajate tegutsemiskriteeriumid, edasikindlustusvõimalused. kui me tõesti tahame tarbijate kindlustunnet säilitada, siis ma leian küll, et tuleks ette näha mingi ühetaolise süsteemi, mm, üldise süsteemi tarbija kaitsmiseks Euroopa Liidus eh, tarbija peab teadma, et ükskõik mida ta ostab, ta on kindlustatud ja see annab talle tõesti ka võimaluse saada sajaprotsendilise eh, hüvitise, kui midagi viltu läheb, et seda kogu Euroopa Liidu territooriumil. proua Pašescu. suur tänu, proua president, Euroopa Liit peaks tarbijaid kaitsma siis, kui kindlustusettevõtjad eh, võivad pankrotti minna ja ei täida enam oma kohustusi. me üritame siin eh, harmoniseerida seda valdkonda, kui seda ei tehta, võib see endaga kaasa tuua konkurentsimoonutusi piirideüleselt. Rumeenia on üks üheteistkümnest liikmesriigist, kus on ainult üldine tagatiste süsteem. see tähendab seda, et üle poole eh, eh, kindlustust kaubandusturust on tegelikult tagatiskaitseta. ma arvan, et meil oleks vaja korralikku õiguslikku raamistikku kindlustusvõtjate kaitsmiseks. seepärast äh, peaks äh, riiklike äh, kindlustussüsteemide taga, tagamist tehtama ka lähimuspõhimõtte järgi. järgmisena härra Kelly, palun ma tervitan härra Skinneri raportit, see on kogu kindlustamise valdkond on tõesti väga aktuaalne, eriti hiljutistel aegadel. mina näen seda omaenda koduriigis, väga kummaline on sealne olukord. ühelt poolt palgad langevad eh, üha enam ja samas kindlustusmaksed tõusevad kohutavalt, eh, seda eriti tervishoiu valdkonnas, eh, tervisekindlustusvaldkonnas ja paljud ei saagi omale lubada tervisekindlustust ja see on täiesti vastuvõetamatu. Eh, samas eh, seal, kus on üleujutused, me teame, et kuuekordselt on kindlustuskulud kasvanud ja alati tuleb öö, eh, öö, lugeda ka seda väikest kirja, kus tihtipeale jäetaksegi välja just üleujutusest tekkinud kahjud. jah, meil on vaja luua ühesugused mängureeglid kogu Euroopas, tagamaks, et tõesti tarbijad on kindlustatud ja nad tõesti ka saavad selle kindlustuskaitse, mille eest nad on maksnud. ma tänan, nüüd on härra Paškal sõna. suur tänu, äh, volinik. aastal kaks tuhat kolmteist jõustub solventsuse kaks direktiiv ja see hakkab mõjutama oluliselt Euroopa Liidu kindlustusturgu, aga see direktiiv oma praeguses sõnastuses ei kaitse tarbijaid, kui kindlustusfirma ikkagi maksejõuetuks muutub ja sellepärast Euroopa Parlamendi IMCO komisjon soovitab Euroopa Komisjonil harmoneerida eh, kindlustusskeeme eh, ja viia nad vastavusse selle direktiiviga. mõned liikmes see miinimumharmoneerimine näib, on hea lahendus, sest mitte kõik liikmesriigid ei ole ühel tasandil. tihtipeale aga kindlustusfirmad tegutsevad piiriüleselt. ja äh, siin on meil võimalik kasutada mõlemaid mudeleid, kas vastuvõtariigi mudelit või äh, lähteriigi mudelit äh,. Äh, silmas on vaja pidada seda, et on vaja hõlmata võimalikult suurt ala ja vastuvõtva riigi põhimõte peaks olema see, mis kohaldub. Äh, ja kindlasti peab läbi vaatama ka kõikvõimalikud ähm, augud, mis võivad tekkida. Merci beaucoup, madame la president, vážený pan äh, komissar. Äh, lugupeetud volinik nende kindlustustagamiskeemide suur erinevus on tegelikult äh, tulenenud sellest, et liikmesriikide süsteemid on niivõrd erinevad. aga äh, samas äh, tarbija ju ei tea, milline süsteem kohaldub. nii et see kindlustuse tagamise skeemid peavad kõikidele tarbijate ühesuguse kaitse tagama, kui tegemist on kahjude korvamisega, siis see peab hõlmama ka finantsinstitutsiooni maksujõuetuks muutmise juhtumise juhtumisi. tähtis on, et meil tingimused oleks ühetaolisemad eh, ka kindlustusturul ja ma arvan, et kõige tähtsam on see, et tarbijat eh, kaitstaks eh, ühteviisi, ükskõik siis, kus riigis ta on või millised riskid tal on kanda härra Rein, nüüd on sõna teil. president, lugupeetud parlamendisaadikud, tahaksin õnnitleda härra Skinnerit ja tema asemikku siin praegu täna õhtuses kojas. see raport, mis puudutab kindlustuse tagamise skeeme, on väga oluline samm euroopaliku lähenemise suunas, see korrastab kindlustusmaastikku, viib sisse minimaalse harmoneerimise. tehtud on ettepanek, et kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta lõpuks tuleb komisjon välja direktiivi eh, ettepanekuga siin on mõningased põhimõtted, millele ma tahaksin juhtida tähelepanu. näiteks eh, päritoluriigi eh, eh, põhimõte, vastuvõtva riigi järelevalveasutuste põhimõte ja nii edasi. kuid on ka mõned niisugused küsimused, mida on käsitletud valges raamatus, mis sai valmis möödunud aastal. ja mõned nende põhimõtted ei lange kokku raporti põhimõtetega. meie Valges Raamatus mõtlesime, et need kindlustuse tagamise garantiid katavad nii elukindlustust kui ka varakindlustust. ja öeldud on, et liikmesriigid peavad mm, panema paika eh, tagatisfondi määra nüüd küsimus selles, kas peab olema eel- või järelrahastamisega, siis Valges Raamatus ütlesime me nii, et et vähemalt teatud määral peab olema tegemist ka eelrahastamismudeliga liikmesriikides ja järelrahastamismudel on lihtsalt täienduseks eelrahastamismudelile lugupeetud parlamendisaadikud, härra Skinneri raport on saanud valmis oluliseks ajaks, olulisel ajal, kui me tõepoolest mõtleme kindlustuse tagamise skeemidele ja ma arvan, et tulevikus me leiame selle mm, me leiame probleemitult selle ühise osa, mis võimaldab meil edasi minna ja härra Skinneri raport on lihtsalt heaks aluseks edasistele aruteludele. suur tänu, nüüd me oleme lõpetanud selle arutelu ja hääletus sellel teemal on homme. järgmisena e, on meil päevakorras suuline küsimus, see puudutab subsidiaarsuse, subsidiaarsuse põhimõtete kohaldamist